Good, good morning! tere hommikust, daamid ja härrad, kallid kolleegid! me tahaksime nüüd oma istungiga avada, eh, kuus minutit eh, on kell juba üle üheksa, ma tervitan teid soojalt ühes meie maja suurimas äh, saalis, äh, aga kell üheksa muidugi on äh, väga vara ka, aga vähemalt tõlkekabiinid on täis, ma tervitan meie tõlke, ülevalt juba lehvitatakse mulle. siin all on veel kohta küll, aga vähemalt kõige olulisemad kolleegid on kohal, mõlemad kaasraportöörid, üks aseesimeestest on ka kohal ja mõned koordinaatoridki. tere tulemast ja mul on väga hea meel, et täna on meil teist korda võimalik siin tervitada Pierre Moskovitsit, maksunduse eest vastutavat volinikku, tere tulemast, härra volinik! viimasel kahe, viimase kahe aasta jooksul oleme nii täiskogus kui ka allkomisjon, erikomisjonides takse üks ja kaks ja meie komisjonis siis rääkinud põhjalikult maksupoliitikast. neljateistkümnendal märtsil osalesite ka osalesite ühel täiskogu arutelul ja rääkisite sellest, kuhu teie jõupingutused on teid viinud, nüüd on vahepeal seitse nädalat möödunud ja on toimunud äh, üksikute küsimuste osas palju arutelusid. täna on päevakorras üsna mitu punkti, sealhulgas äh, ka selline punkt nagu juurdepääs dokumentidele meie kõigi jaoks on see juurdepääs äh, tähtis teema, sellepärast et äh, tänu sellele juurdepääsule saaksime me oma pildi äh, sellest, mis on tehtud. ja see juurdepääs paraneb kogu aeg, seda tuleb siin ka öelda need dokumendid, mis ainult nõukogu heakskiiduga meile avaliku, avalikustatakse, selles osas läheb asi allamäge kogu aeg, toon ühe näite. kahekümnenda juuli kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta käitumiskoodeksi töögrupi töödokument, mis avalikustati alles pärast seda, kui takse üks ja kaks äh, selle eest võitlesid dokument, millel on peaaegu kolmkümmend kolm lehekülge. meile on avalikustatud äh, ainult üks lehekülg sellest, nimelt päevakord. ülejäänud äh, dokumendid on kõik äh, mustaks tehtud ja öeldi, et see asi ei puutu teemasse või et tegemist oli sisearuteluga vastutavas äh, siis selles käitumiskoodeksi grupis, mida ei avalikustata ja ütlen siin välja, et ma lubasin endale ühe sel-, ühe foto teha ühest sellisest mustast äh, dokumendist, vot selline näeb see tõesti välja, lihtsalt must trükk. ja ausalt öeldes äh, me ja ma ei räägi nüüd siin teile, härra volinik, seda, vaid nõukogule, et me ei kavatse sellist asja lubada ja tulevikus äh, me sellist asja enam alla ei neela. ma ei ütle midagi nende dokumentide kohta, mis meieni on jõudnud, äh, aga nende dokumentide lugemine on tegelikult väga keeruline, sest et seal on kogu aeg vahel sellised lehed, mis on mustad. aga ma tuleksin äh, nüüd korraks tagasi, äh, härra volinik, äh, nende küsimuste juurde, mille me teile saatsime kirjalikult, te vastasite ka nendele kirjalikult ja enne, kui ma lähen edasiste märkuste juurde, tahaksin ma, et teie võtaksite kohe sõna, härra volinik, sissejuhatuseks ja siis järgneb arutelu. tere tulemast veel kord ja annaksingi nüüd siis sõna teile, <clears throat> härra volinik. suur tänu, härra esimees härra Langen, aseesimehed, äh, rahvasaadikud, äh, suur tänu selle küllakutse eest, äh, mille ma iga kord võtan tegelikult vastu suure heameelega. ja alati on teie kutsed ka õigesti ajastatud, sellepärast et tõesti õige hetk praegu anda hinnang sellele, mida me oleme üheskoos saavutanud meie ühtses võitluses maksudest kõrvalehoidmise vallas pärast seda, kui me detsembris sellest asjast rääkisime ma olen täiesti veendunud, et võitlus maksudest kõrvalehoidmise osas on võitlus, kus äh, loomulikud liitlased on meie kaks institutsiooni, täpselt me oleme äh, seda nii poliitilises mõttes, äh, oleme loomupärased liitlased ka selle võitluse kontseptsiooni osas ja loomulikult liitlased ka selles osas, et mõlemad ajame taga läbipaistvust ja mis meid otseselt puudutab, siis eh, meie oleme alati andnud endast eh, kõik meie pädevuse raames eh, selleks, et olla vastavuses Euroopa Parlamendi nõudmistega ja selle komisjoni nõudmistega, mille eesotsas teie olete. meie prioriteet on täiesti selgelt komisjonis olnud see Äh, maksudest kõrvalehoidmise teema. on astutud äh, konkreetseid samme ja saavutatud ka äh, üsna palju kahe ja poole aastase Junckeri komisjoni mandaadi ajal. maksuportfell on olnud äärmiselt sisutihe ja oleme pidanud tegutsema väga kiiresti, aga teinud väga tihedat koostööd ka teie komisjoniga mis on siis jätkukomisjoniks äh, taksekomisjonidele, mida ma tahaksin äh, samu-, samuti nende tööst tänada. Euroopa kodanikud, äh, ma tean seda sama hästi kui teie, on saatnud meile kogu aeg sõnumi, nad on väga nõudlikud ja nõuavad, et maksudest kõrvalehoidmise osas teha, tehtaks midagi ära ja mitte ainult sellepärast, et see teema on nii pakiline, tu, tuleb äh, hoida ühist joondi, joont. me, me näeme kogu aeg äh, uusi skandaale, sealhulgas ka siis neid Panama paljastusi, me peame tööd jätkama. Teie parlament on äh, viinud läbi hiljuti uuringu ja näidanud seda, et väga suur osa Euroopa kodanikest tahavad, et me oma võitlust hoogustaksime seitsekümmend neli protsenti Suisa kodanikest nõuavad meilt seda ja et me jõuliselt selle teemaga tegeleksime ka. loomulikult äh, minu peamine eesmärk on äh, täna vastata teie küsimustele, aga rõhutaksin enne seda veel nelja aspekti. kõigepealt oleme me nüüd lähedal sellele momendile, kus me hakkame juba nägema oma algatuste tulemusi, käegakatsutavaid loomulikult äh, alati on üks äh, lünk vahel äh, meetmete vastuvõtmise ja reaalsete tulemuste vahel seadusandlikus töös kõigepealt meie teeme oma ettepaneku, asi peab jõudma siis hääletusel ka hääletusele ja selles mõttes aasta kaks tuhat seitseteist on konkreetsete sammude aasta, konkreetsete võitluste aasta Euroopa Liidus on finantsinstitutsioonid juba kokku kogunud äh, väga palju informatsiooni ähm, ja automaatne pankade vaheline info liigub äh, väga suures osas äh, liikmesriikides ja kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist peaks see siis puudutama kõiki tehinguid, neid, eh, kes eh, varjavad oma raha välismaal, eh, tule, tulevad nüüd ka välja, sellepärast et automaatne infovahetus on ka tulemas välismaiste pankadega ja see peaks kõik kaasa viima sellele, et eh, see maksudest kõrvalehoidmise teema peaks tulevikus siis areenilt kaduma ja selle üle tuleb olla uhke. info automaatne vahetus äh, ja riikidepõhine aruandlus äh, finantsametite vahel, võitlus äh, läbipaistvuse nimel äh,, ma äh, ei varja seda, äh, selles osas on veel väga palju teha, kuid sellegipoolest see automaatne infovahetus ja riigipõhine aruandlus peaks tooma esimesed käegakatsutavad tulemused sellel aastal veel, aastal kaks tuhat seitseteist uued äh, Euroopa meetmed Äh, on ette nähtud äh, ka rahapesuvastases võitluses äh, juurdlused, auditid, kogu see info peaks jõudma veel enne meie, enne aasta lõppu meieni. sellega kujuneb teie silmes ilmselt välja uus poliitiline maastik, kus me näeme, et rõhuasetused on natukene muutunud, me oleme jõudnud nüüd oma ettepanekute rakendusfaasi ja siin tuleb nüüd astuda kiirete sammudega edasi ja loomulikult paralleelselt äh, tulevad ähm, uued äh, meetmed samuti, sest loorberitele puhkama jääda ei tohi ja uued algatused äh, peavad tulema siis eelmistele otsa me tahame jääda väga valvsaks muidugi kogu selle perspektiivi haldamises. loomulikult komisjonil on väga jõulisi meetmeid selleks, et tagada direktiivide ülevõtmine liikmesriikide poolt, aga administratiivne praktika, mis sellele siis järgneb ähm,, tavaliselt äh, probleemid, sellega tuleb välja alles siis, kui keegi kaebab äh, või tekivad äh, siis äh, selgelt nähtavad puudujäägid liikmesriikide puhul. aga neid auditeid meie ei saa läbi viia, Euroopa Komisjon, ja seega on väga oluline meie tegevuse tõhususe tagamiseks see, et direktiivide ülevõtmine ja rakendamine tehtaks ära korralikult. ja seega on väga oluline ja alati see on olnud ka teie parlamendi ja teie komisjoni roll konkreetsemalt, hoida poliitilist survet. ma olen üsna veendunud selles, et liikmesriigid ähm, peavad äh, tegutsema, tundma seda poliitilist survet, et nendest seadusandlikest äh, meetmetest oleks ka mingisugust kasu. nüüd edasi ja selleks aastaks on ka kavas uued meetmed ja iga meetme puhul on mul vaja Euroopa Parlamendi toetust. ma ei äh, salga seda teie eest. ma rääkisin enne sellest, et skandaalid on teinud selle teema pakiliseks, ähm, aga teinekord see pakilisus kaob nagu tahaplaanile ära me peame võitlema öö, uue konsolideeritud ettevõtete tulumaksubaasi osas, nagu te teate, sellel on kahene mõõde, kõigepealt siseturu mõõde, see on projekt, millest lõikavad kasu meie ettevõtted ja siis on sellel läbipaistvuse mõõde, see on selge meede, millega me võitleme maksudest kõrvalehoidmise eest. kui me omavahel ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksu baasi ähm, seostame meie teiste meetmetega, siis me saame selgelt astuda vastu maksuparadiisidele. meil on vaja mm, äh, kiiresti edasi liikuda nendes valdkondades. vaatamata meie kohtumistele Washingtonis äh, näiteks, äh, kus ma kohtusin Steven Mnuchiniga, kes on uus äh, rahandusminister Ameerikas äh, ja härra Garritšoniga, kes on Donald Trumpi administratsiooni liige ja rääkisime majandusküsimustest ja tuleb tunnistada, et meil on veel väga palju selliseid küsimusi, kus äh, Ameerika administratsioon on võtnud teised seisukohad ja Euroopa Liit peab proaktiivselt ja jõuliselt Ähm, nõudma seda, et rahvusvahelisel tasandil oleks tagatud samuti usaldusväärne finantsjuhtumine. G kahekümne kohtumisele olen ka viinud, kavatsen viidada paljudele probleemidele. ma ei ütle teile, et äh, me, et meil on võimalus äh, võidelda äh, ma ei saa öelda, et ta, et uus administratsioon ei ole protektsionistlik, et nad on valmis võitlema kliimamuutuste vastu äh, Ehm, nii et seega tööd äh, selles osas meil teha on päris palju, aga me peame jääma siiski üsna valvsaks. Äh, isegi kui administratsioon ei ole praegu otseselt vastu astunud meie ettepanekutele, ei ole nad olnud ka väga entusiastlikud selles osas. ja ma loodan, et Euroopa Parlament teeb äh, käsikäest koostööd Euroopa Komisjoniga, et me jõuaksime äh, ettevõtete ühtse äh, konsolideeritud maksubaasi osas äh, kokkuleppele. olen teiega avatud, ilma teieta läheb see asi raskeks, äh, me kõik teame, kui suurt vastupanu on esitatud teatud aspektides, mõned aspektid on mõistetavad, teised vähem. minu teine prioriteet on loomulikult Euroopa maksuparadiiside nimekiri. ka siin peame me sihikule võtma Äh, kõrgemad eesmärgid ja tegutsema kiiremini. ma tean, et teie veendunud toetusel on see tööga võimalik. ma tahaksin, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks oleks meil nimekiri maksuparadiisidest äh, ja et oleks meil olemas sanktsioonid, mis oleksid siis heidutavad äh, meetmed samuti. ma tahaksin, et ähm, surve suureneks nende liikmesriikide jaoks, äh, kellel selliseid maksupiire on, maksuparadiise on. see on väga oluline vahend. Ähm, see on oluline vahend äh, ka rahvusvahelisel tasandil, kui me võitleme läbipaistvuse eest ja sotsiaalset, äh, vabandust, maksudumpingu vastu. me peame jääma selgele rajale ja kui me pakume välja ühtsed meetmed, mis on ka tõhusad, siis ma arvan, see saadaks väga selge sõnumi liikmesriikidele, et see nimekiri peab tulema välja nüüd, et see nimekiri peab olema ka vettpidav ja sellega peavad kaasama väga konkreetsed sanktsioonid ja et tegemist ei jääks lihtsaks äh, paberilipakaks öö, äh, öö, ähm, järgmine kord äh, teeme me ettepaneku äh, äh, vahendajate kohta, need on siis finantsnõunikud, panganõunikud, kõik, kes tegutsevad finantsmaailmas. kui see mehhanism on teatud kriteeriumitega piiratud, siis see peaks tooma endaga kaasa ka selle, et on ära reguleeritud nende inimeste tööd, kes on finantsnõustajad probleemiks meil seni on olnud eh, seadusandluses augud, ehm, mis on lubanud seda, et nõustajad on saanud tegutseda suhteliselt ehm, vabalt. Need, kes kasu lõikavad sellest mehhanismist, olgu need ettevõtted või ehm, erakliendid, need peaksid jõudma ka, mm, selle kohta peaks teadlikkus jõudma ametivõimudeni ja ma loodan ka siin Euroopa Parlamendi toetusele Euroopa Komisjon on selles osas äh, väga veendunud. kolmas punkt, äh, millele ma pööraksin äh, teie komisjoni tähelepanu, üks lahutamatu osa kogu sellest paketist on käibemaksupettused, käibemaksupettused toidavad kuritegelikke võrke ja need omakorda siis terrorivõrke. kõik liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid nagu teate, on astunud vastu niinimetatud karussellpettustele, mida me näeme ikka ja jälle eh, terroriorganisatsioonide puhul. tohutud eh, käibemaksupettused eh, süsinikdioksiidi kvootide osas, me räägime siin miljonitest ja miljonitest, mis jäävad liikmesriikidel saamata. suur käibemaksupettus on äh, esimeseks omavahendiks äh, liikmesriikidele see niinimetatud käibemaksulõhe Euroopas, äh, mitte kogutud käibemaksusumma on umbes sada kuuskümmend miljardit eurot aastas, nelikümmend kuni kuuskümmend miljardit sellest lihtsalt sellepärast, et ähm, toimub piiriülene laialdane kuritegevus. tuleb tunnistada seda, et need et väga raske on jõuda jälile Euroopa Liidust väljas olevate panga, pangakontode puhul, äh, aga see sissetulek on loomulikult väga oluline meie jaoks, see on aga pettustele väga avatud, tuleb välja selgitada, kes need petturid on ja milliseid viise kasutatakse, see fenomen, äh, mis, mille osas on tehtud väga palju uuringuid, tänaseks äh, peab ära teenima meie täie tähelepanu me ei tohi äh, lubada seda, et piiriülene käibemaksupettuste äh, skeemid jätkuvad, et see justkui oleks süsteemi sisse kirjutatud, me ei tohi sellega nõus olla. aastal kaks tuhat kolmteist võtsime me juba esimesed äh, seadusand-, seadusandlikud eelnõud vastu selles küsimuses, see oli üleminekusüsteem, sellest peaks saama nüüd alaline süsteem Äh, et astuda vastu nendele karussell kuritegudele ja tõesti, ma ootan teie kõrge koja toetust äh, sügisel minu poolt tulevatele ettepanekutele selleks, et käibemaksusüsteem reformida, seekord tõesti siis äh, põhjalik reform läbi viia ja et me saaksime võidelda käibemaksupettuste vastu, see saab olema ka väga tugev vahend organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluse, vastases võitluses Ehm, Hollandis on välja tulnud eh, uuring, eh, kus näidatakse seda, et see, et eh, see pettuse tüüp muudkui kasvab ja kasvab. ja lõpetuseks ma tahaksin koondada jõud selleks, et teha koostööd teie komisjoniga ka läbipaistvuse osas me võtame takse soovitused äh, väga tõsiselt arvesse ja me oleme sisemiselt komisjonis teie küsimustele vastusteks äh, väga palju ressurssi eraldanud. üle kuuesaja viiekümne dokumendi oleme kinniste uste taga äh, läbi vaadanud, tuhandeid dokumente läbi IT-süsteemide ja me tahaksime siis saavutada konkreetseid tulemusi ka selles valdkonnas, me oleme viidanud äh, äh, sellele, et me, meie võitlus ei vaibu, kuigi teie komisjon on öelnud, et selles osas, juurdepääsu osas dokumentidel ei ole kõik veel nii, nagu teie sooviksite. aga meie on küll äh, Äh, kavas saata teie komisjoni neid dokumente, mis on teie tööks äh, vajalikud, äh, me võtame seda teema väga tõsiselt. kui nüüd ettevõtete maksukäitlemise grupp, nad on teinud tohutult tööd loomulikult, kui on tegemist aga küsimustega, mis Äh, teie töösse ei puutu, siis on see normaalne, et nad neid edasi ei saada, aga me oleme teiega täiesti nõus, me oleme komisjoni nimel võtnud ühendust nõukoguga selleks, et iga institutsioon, sealhulgas ka nõukogu, annaks juurdepääsu oma dokumentidele. aga loomulikult äh, meil ei ole ka lõputut mõjuvõimu nõukogu osas ja ma kohe lõpetan meie institutsioonide vahelises koostöös äh, juurdepääs dokumentidele on väga tõsine küsimus äh, meie eh, tollimaksude üksuse juhataja kohtus täna hommikul veel teie esindajatega, tagamaks selle, et te saaksite juurdepääsu nii paljudele dokumentidele, kui te olete nõudnud. ma nüüd vabandan, et eh, ma nüüd väga pikalt rääkisin, aga ma tahtsin selle sissejuhatuse siiski teha, nagu te aru saate, päeva, eh, meie päevakord on tihe ja lühemalt ei olnud lihtsalt võimalik. suur tänu selle tähelepanu eest ja vastan suure heameelega teie küsimustele. Äh, äh, suur tänu teile, volinik. meie loodame ja oleme tegelikult veendunud selles, et meie ühtselt äh, koos, parlament ja teie, need rasked maksuküsimused lahti arutame meie peaprobleem ei ole selles küsimuses mitte ainult äh, komisjon äh, ja koostöö parlamendi ja komisjoni vahel, vaid äh, tegelikult eelkõige see, et teatud liikmesriigid blokeerivad lihtsalt nõukogus seda küsimust. üks dokument veel lisaks, mis maksuotsused maksuotsusteid puudutab äh, kõik liikmesriigid, välja arvatud äh, ühe äh, erandiga, Luksemburg ei lasknud sellel hukka minna, teised aga küll. üks nõndanimetatud föderaalne liikmesriik isegi ühe regiooni puhul. nii et tundub, et selline suur tahtmine näidata läbipaistvust ja suur äh, Äh, reformide ülesnäitamise äh, vaim on väga kehva liikmesriikide hulgas äh, ja nii Euroopa Liidu otsevalitud institutsiooni puhul ei ole see nii, aga teiste puhul küll ja arusaam, et liikmesriikide pädevus maksuküsimustes ei ole õigustatud. ja sellega toetame me teie Äh, initsiatiive, ettevõtete tulumaksu ühtne äh, konsolideeritud äh, maksubaas, käibemaksupettused ja maksuparadiisid ning ka ühtne aruandluse standard. Te rääkisite pikalt, mõistlik oligi, nüüd palun aga, et kaks kaasraportööri teeksid algust, teeksid algust oma küsimustega. poole üheteistkümneni on meil siin aega. kõigepealt härra Kohvot ja siis järgmised, palun suur tänu teile, esimees, aitäh teile, volinik. suur heameel on teid siin näha. esiteks see, mis te rääkisite läbipaistvuse võitluse kohta. meie komisjon seisab külg külje kõrval komisjoniga selles küsimuses ja isegi tõrksamad liikmesriigid eh, tuleb vastutusele võtta, ükskõik, kas me räägime ettevõtete tulumaksu, ühtsest konsolideeritud maksubaasist või riigipõhisest aruandluskohustusest, finantsinfo edastamisest ja nii edasi. oluline on see, et avalikkus näeks, mis toimub minu küsimus on seotud äh, just aruandluse küsimusega, sellepärast et äh, algselt äh, USA-ga rääkisite ju ka sellest, käisime seal visiidil ja õppisime seda, et USA ei planeeri praegu vahetada informatsiooni vastastikuselt, mis puudutab ühtset aruandlusstandardit. Neil on oma standard, aga vahetada ei ole nad, vahetuseks ei ole nad valmis. üks kriteeriume äh, nagu te ütlesite, musta nimekirja panemise puhul ehk siis maksuparadiiside musta nimekirjade lisamise puhul on see, et ühtset aruandlusstandardit äh, rakendatakse. tahaks küsida, mis äh, USA tõrksusega komisjon võtab ette vastastikusust äh, mitte tagada siis nimekirja osas te rääkisite ka mustast nimekirjast, meie jaoks on see ka väga oluline prioriteet. protsess on olnud Äh, tegelikult äh, juba päris pikk, äh, null protsenti või nulli protsendi lähedase maksurežiimi küsimus ei ole olnud kellegi jaoks akuutne paraku. ja te rääkisite ka käitumiskoodeksi Äh, loomist ettevõtete tulumaksu jaoks, äh, see on juba üheksakümne kaheksandast aastast olnud mõte ja äh, ka tegevus osaliselt. kas komisjon ei peaks äkki mõtlema, kuidas see töörühm edasi on liikunud selleks, et selli-, sellised maksurežiimid kõrvaldada, mis on ohtlikud piiriüleselt, rääkisite ka ühtsest turust ja ettevõtete tulumaksu ühtsest baasist aga me peame vaatama kindlasti käitumiskoodeksi töörühma tööd Eh, kuidas nad on edasi läinud ning kuidas eh, kahjulike maksurežiimidega piiriüleselt tulevikus eh, saaks toime tulla ja komisjon peaks igal juhul selles osas edasi minema. suur tänu ja härra volinik, viis minutit on teil vastamiseks aega, palun. okei okay, um,, first I m, I m kõigepealt on mul väga hea meel nende edusammude üle, mis Euroopa Liidu musta nimekirjaga on tehtud see on olnud niivõrd meie töö aluseks ja ambitsiooniks me me oleme jaanuarikuus eh, juba eh, seireprotsessiga algust teinud, eh, ekspertide meeskond meie komisjonist ja mujalt loodi märtsis ja hindame praegu nende tööd ja vaatame, kuidas see täpselt läheb kokku kokkulepitud kriteeriumitega. teine samm, ekspertidest moodustatud paneelid võtavad ühendust äh, Äh, vastavate andmesubjektidega, kontrollivad äh, informatsiooni, septembriks saab see tehniline töö läbi ja nüüd, äh, kui me vaatame menetluslikke samme nõukogus, mida oodatakse? oodame seda, et Ecofin võtaks detsembri lõpuks vastu selle nimekirja, siis hakkab käitumiskoodeksi töökoht, töörühm veelgi aktiivsemalt tööle ning üldiselt äh, peab ütlema, et ma olen äh, päris meeldivalt üllatunud, kuidas on liikmesriigid kaasatud sellesse projekti ja äh, oluline on see, et sellel perioodil läheks töö edasi. siis äh, Euroopa Liidu vabandust, USA administratsiooni kohta ei ole üllatus, et infovahetuse jaoks me tahaksime Euroopa Liiduna infovahetust uue globaalse infostandardi järgi. meie oleme tõstatanud äh, USA ametivõimudega, kolleegidega need küsimused igal võimalikul ja võimatul juhul. USA-l on äh, oluline roll mängida, ta peab olema keskne maksude pettuste vastases võitluses globaalsel tasemel, täpselt nii nagu meie, nii nagu USA, Ameerika, Euroopa Liit ka peab USA analüüsima oma maksusüsteemi ja siin on meie jaoks piisavalt ruumi meile, USA-le ja Euroopa ja Euroopa Liidule, vaatamaks ühtse huviga võtmemaksuküsimusi koos. peame natuke ootama ja vaatama, kuidas uus administratsioon sellega toime tuleb. siis käitumiskoodeksi töörühm ja ettevõtete maksustamise reform selles valguses. oluline on see, et ettevõtete tulumaks oleks õiglane ja võrdne Euroopa Liidus, igasugused kahjustavad maksurežiimid tuleb kaotada, aga viimaste aastate reformi vajadus eh, selle käitumiskoodeksi töörühma tegevuse eh, osas on väga nähtavaks muutunud, nii nagu meie komisjonis ja parlamendis on, oleme mitmel korral siin öelnud, et eh, käitumiskoodeks tuleks mõistlikult ümber reformida, töötame liikmesriikidega koos, selle töötamise äh, Äh, tõhustamiseks ning tagame läbipaistvad maksureeglid Euroopa Liidus. ning äh, teie koda on ka kutsunud mitmel korral üles sellele ja meil on äh, suurim heameel seda toetada ja aidata. suur tänu teile ja nüüd Peeter Jacek. suur tänu. mind huvitaks, härra volinik, kuidas te hindate liikmesriikide Euroopa Liidu õiguse rakendamist selles äh, valdkonnas, millest täna jutt. kas olete võtnud konkreetseid tegevusi äh, alates sellest ajast, kui olete ametisse asunud, äh, selleks et liikmesriikide rakendamisaspektide üle paremat kontrolli omada ja kas komisjonil on piisavalt ressursse tagamaks seda, et neid õigusakte liikmesriikides korralikult rakendatakse? see on minu esimeste, esimene küsimuste ring. ja sealt edasi. kas saaksite maksunõustajate äh, initsiatiivi kohta midagi täpsemat öelda, kas on veel teisi algatusi, mis praegu ettevalmistusfaasis on? kas see juhtub lähitulevikus? ja võib-olla äkki kaugemas tulevikus. ja lõpetuseks, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kirjutasite te kirja koos äh, oma kolleegidega, liikmesriikide mini-, rahandusministeeriumi ministritega selleks, et Euroopa Liidu FATCA saaks äh, ellu kutsutud mis te arvate, kas administra-, halduskoostöö direktiiv maksunduse vallas on äh, Euroopa Liidu FATKA või näete te mingisuguseid äh, sarnasusi, sellepärast et äh, FATKA, välismaiste kontode maksukuulekuse seadus, on tegelikult päris tugev instrument, aitäh! suur tänu, härra volinik, hea kolleeg, teil on sõna. suur tänu! mina olen äh, palunud oma teenistustelt, et nad heidaksid äh, hoolega pilgu peale sellele, et äh, uute maksupettuste vastase ja läbipaistvusdirektiivi tingimusi täidetakse korralikult. komisjon on nüüd esimese sammu teinud, rikkumismenetlused on avatud saadetakse formaalsed teavituskirjad, eh, kolmekümne üheksal juhul on see niimoodi olnud, ma ei hakka siin pikalt neid lahkama, sest aeg on napp. aga meie hoiatuste kohaselt eh, mitmed liikmesriigid eh, tegelikult vastasid ja teavitasid ka, nii nagu kord ja kohus. aga kaksteist liikmesriiki, nende puhul on mõningad sammud ikkagi veel viivitumas liikmes-, komisjon on ka hindamas, kas direktiive äh, võetakse üle korralikult äh, liikmesriikide õigusandlusesse. ja nendes küsimustes on kuus liikmesriiki need, mille puhul komisjon äh, küsis, kas seda ikka korralikult tehakse. neli juhtumit on nüüd suletud praegu menetluse osas, jällegi detailid on olemas ja kättesaadavad ja ainult mõningad vähesed lisarikkumised äh, on siia juurde tulnud. hoolsuskohustuse küsimust võtame tõsiselt, liikmesriikides toimib see ka ja liikmesriigid üldiselt äh, äh, väga kiiresti kohandavad oma õigusandlust meie nõudmisele vastavalt. nii et kõik detailid ja info on kättesaadavad, nagu öeldud, aga oleme õigel teel kokkuvõttes viimase kahe aasta jooksul oleme teinud äh, väga palju selle jaoks, et äh, maksuametnikud äh, maksude eest kõrvalehoidmist ja maksupettustega saaksid paremini toime. aga nüüd tahame me just nende liikmesriikidega tegeleda, kes toetavad maksudest kõrvalehoidmist. siin viimased skandaalid on, räägivad vaheettevõtetest, teavad nõustajad, kes tegelikult teavad äh, maksuseadusi äärmiselt hästi ja kasutavad äh, neid teadmisi siis äh, pettuste läbiviimiseks. nüüd on vaja ka nendele praktikatele vastu astuda. kolm Euroopa Liidu liikmesriiki on juba saanud hoiatuse ja kohustuse selgitada ära oma maksuskeemid enne uue direktiivi rakendamist ja nüüd on meie ettepanek teha uus direktiivi ettepanek eh, ka läbipaistvusreeglitele vaheettevõtetele ja nõustajatele. ja meie ülesanne on seista selle eest, et seda kõike rakendataks niipea kui võimalik. Eh, FATKA kohta üleilmne standard on nüüd rahvusvaheliselt ka rakendatud. komisjon on valmis dialoogi nende kohustuste üle pidama kolmandate riikidega ning õhutama üleilmselt dialoogi ja võitlema ka mitteosalevate jurisdiktsioonidega selles küsimuses. suur tänu! meid huvitab loomulikult ka kuulda millised riigid on need, kes on juba vaheettevõtteid ja maksunõustajaid reguleerinud oma õigusandluses edasi fraktsioonide juurde ja professor Darius Rosati saab esimesena Rahvapartei nimel sõna suur aitäh, suur aitäh teile informatsiooni eest, äh, mille olete mm, esitanud. mul on mitu küsimust. esiteks äh, puudutab see Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumit. meil oli kuulamine käesoleval nädalal veidi varem juba sel teemal. ja tundub, et mitmed liikmesriigid äh, ei oma tegelikult oma maksurežiimide üle täielikku kontrolli ei Euroopa geograafilistes piirides ega sellest väljaspool. ja siin on äh, Kanalisaared, mitmed äh, Kariibi mere territooriumid, äh, kes kuulu-, mis kuuluvad Prantsusmaale, Hollandile ja Ühendkuningriigile. ja minu küsimus kas komisjon on teadlik sellest, et äh, tulud saadetakse just äh, nendesse piirkondadesse väga suures ulatuses, Euroopas on see praktika olnud väga laialt levinud juba pikka aega. mida saaks äh, teha selleks, et liikmesriigid mõtleksid selle peale, et teha korralikke õigusalaseid muudatusi, et maksurežiimides jääksid äh, ebakõlad või kokkusobimatused ära territooriumite puhul, mis formaalselt kuuluvad liikmesriikidele ja on tegelikult formaalselt ka Euroopa Liidu osad. tahaksin kuulda ära teie arvamuse selles küsimuses. teisest küljest, kas on võimalik midagi teha või peame lihtsalt seda äh, sallima pidevalt, et äh, niimoodi on? ja viimane küsimus puudutab äh, õigusalast ettepanekut, mis parlamendis on ja puudutab äh, avalikku riigipõhist finantsinfo aruandlust. Äh, liikmesriigid on äh, avaldanud arvamust, et see algatus võib viia ettevõtete tundliku info avaldamiseni ja esimesena mitte Euroopa Liidu ettevõtete tütarettevõtted eh, viiakse Euroopa Liidust välja teistesse riikidesse ja investeeringute sissetulek, sissejõudmine nendest riikidest uuesti Euroopa Liitu tagasi, näiteks USA, Kanada ja Jaapan oleks väiksem ja järgmine aspekt on muidugi see, kas see OECD standardiga kokku klapib, mõtlen siin just eh, eh, PEPS, OECD maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise vastane algatus eh, ettepanekut. ja kas liikmesriigid peavad sellest lepingu tingimustest kinni? Need äh, küsimused on tegelikult juba tõstatatud ka äh, viimaste kohtumiste läbi meie Ameerika sõpradega. suur tänu, härra Rosit-, Rosati viimane küsimus puudutab äh, õigusandlust, meil oli juba eelmisel nädalal kuulamine, aga nüüd on teil volinik sõna, palun. Euh, väga palju küsimusi, aga aega pole, et neile korralikult vastata, aga annan endast parima ja teen seda Telegrami stiilis, siis kõigepealt esimene küsimus me oleme täiesti teadlikud äh, nendest probleemidest, millest te siin räägite, ühelt poolt äh, see on seotud listinguga, teiselt poolt äh, on see käitumisjuhendi tehtava töö, igapäevase töö üks osa no,. mõningad jurisdiktsioonid nagu Manisaar, Kanalisaared ja nii edasi on olnud uurimisel käitumisjuhendi tööga seoses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 soit négative soit positive la commission euh, elle poursuit son projet de euh, publicité euh, du cbcr. merci beaucoup monsieur le commissaire. wir haben gestern ja die änderungsanträge eile kontrollisime me üles muudatusettepanekut ja saime teada ka, et tegelikult ühtset joont on parlamendil selles küsimuses raske leida. ning äh, ka OECD PEPS äh, Äh, suunised on väga oluline algus äh, sellele. mis puudutab äh, üle mere territooriumit, siis mitte ainult kanalisaared, vaid tegelikult kokku on kolmkümmend kolm liikmesriikide üle mere territooriumit, mida kahtlustatakse olemaks maksuparadiisid. see on väga oluline aspekt, millest rääkis siin kolleeg. ja me peame sellele oma tähelepanu pöörama. nüüd Paul Tang, palun, sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu, esimees, suur tänu härra Moskovitšile meie komisjoni tulemise eest, eile toimus esimene Euroopa Parlamendi äh, kuulamine äh, ettevõtete äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi teemal äh, ning üldiselt ettepanekut Euroopa Parlament toetab. aga üks arutelu teemasid veerles Euroopa vastuse äh, Euroopa lahenduse äh, üle, mis peaks äh, takistama seda, et pakutakse ainult madalamaid standardeid riikide poolt. Ähm, paistab, et Trumpi administratsiooniga on asjad liikunud halvemuse suunas ja tavalisest Ameerika süsteemist liigutatakse rohkem territooriumipõhise süsteemi suunas. mida, kuidas teie seda olukorda näete, kuidas äh, teie näete seda, et äh, standardeid aina alandatakse ja, ja Trumpi süsteem on muutunud ja kui milline peaks olema teie arvates Euroopa lahendus? ja siis maksunõunikud. me teame, et äh, toimub konsulteerimine, ma ei tea, millal te lõpliku järelduseni jõuate aga OECD tegevuskava punkt kaksteist, kui ma ei eksi, näeb ette, et ähm, riigid võivad äh, kohustuslikku avalikustamast nõuda, nõuda ja nii edasi ja nii edasi. kas olete näinud mingisuguseid äh, algatusi maksunõustajate küsimuses äh, liikmesriikide poolt? see on olulise tähtsusega sellepärast et nagu me teame, äh, mõnikord pakkumine ju äh, aitab kaasa nõudluse tekkele. suur tänu, hea kolleeg. Äh, maksunõustajate teema on tõesti väga raske, sellepärast et neljasaja kolmest Panama dokumendist, mis Luksemburgis sündisid, seitsekümmend kolm puudutas neid pankasid ja ainukene maksunõustajatega seoses, aga nüüd härra volinik, palun First, um, um, I, I would like to, to... kõigepealt um, kinnitan üle, et Ameerika Ühendriigid on ühed meie suuremad liitlased ja kaubanduspartnerid, ärgem seda unustagem, isegi siis, kui äh, tuleb teha teatavaid kohandusi kaks nädalat tagasi oli mul võimalus äh, mitmete liidritega Ameerika Ühendriikides äh, kohtuda, Jared Yellen, Christine Lagarde äh, ja Gary Cohn ja Steve Minucci ning minu sõnum oli see, et komisjon alati peab silmas Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide ühiseid huvisid ning et me peaksime lühiajalisi deklaratsioone ja pikaajalist Ameerika Ühendriikide poliitikat lahus hoidma maksuküsimustes eelmisel nädalal kuulutati välja äriühingu taksoreform ning äh, äriühingu tulumaksu äh, alandamine, mis praegu on kolmkümmend üheksa protsenti, mis on kõrgem kui Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine, äh, mis on kakskümmend kaks protsenti. meie jätkame tööd kõikide oma rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikidega, et maksudest kõrvalehoidmise ning maksustamise vältimise vastu võidelda ja loomulikult äh, me jälgime olukorda tähelepanelikumalt, äh, kui äh, ettepanekud konkretiseeruvad. kõige hullem stsenaarium, piirimaks jäi ära. see oleks kaasa toonud tõelise tagasimineku ja protektsionismi aga tööd tuleb jätkata, selles pole vähimatki kahtlust. meid äh, ümbritsev keskkond muutub äh, äriühingu tulumaksu valdkonnas äh, ja meie peame Pepsi ra rakendamist jätkama ja tegema koostööd oma partneritega OECD-s ning nõudma äringuühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi. see maksubaas CCTB aitab maksubaasi stabiliseerida ja me kavatseme teha oma ettepaneku maksunõunike ning vahendajate küsimuses juunikuus, nagu ma ütlesin, ning äh, vaatame, kas tuleks äh, sanktsioneerida neid, kes uutest eeskirjadest kinni ei pea. suur tänu. järgnevalt äh, bänd Luke, palun äh, ECR-i nimel. suur tänu teile, esimees, suur aitäh, volinik, et olete tulnud äh, siia meie ette üks oluline element äh, komisjoni ettepanekus ja ka meie komisjoni ettekujutuses selles, kuidas äh, maksupesu ja maksudest kõrvalhoidmise vastu võidelda, on informatsioonivahetust parendada, äh, mis avalikule võimule on kättesaadav, registrid, läbipaistvus ja nii edasi, muud meetmed aga küsimus on, kuidas seda informatsiooni töödelda, et ressursid oleksid olemas selleks, et seda infot oleks võimalik töödelda nüüd oleme meie komisjoni töö läbi ja mina isiklikult ka mitmete kontaktide ja vestluste läbi püüdnud äh, aru saada, kuidas ressurssidega on, tuleb välja, et neid on vajaka. mitmed liikmesriigid, äh, kellel on kahtlustused äh, ja vastavalt ka teada annavad nendest aspektidest ainult üks protsenti Äh, finantsuurijad äh, ja finantsluure saab äh, toime ainult ühe protsendiga nendest juhtudest. nii et kui tekib kahtlus meie reeglite järgi, siis sellel, kes kahtluse tekitaja on, üheksakümmend üheksa protsenti võib ta kindel olla, et keegi midagi ette ei võta, et ta on täiesti ohutus positsioonis, sellepärast et lihtsalt puuduvad vahendid millegi tegemiseks. ühest küljest on oluline see, et kuritegelikud äh, tegevused ja maksupettused viivad kolmekohaliste miljardite kadudeni maksude äh, vallas, aga teisest küljest liikmesriikidel ei ole vahendeid, et äh, midagi ette võtta. sest tegelikult peaks olema rohkem vahendite ja personali jaoks äh, ette nähtud ja see ei tohiks olla mitte ainult enes-, oma finantseeringu baasil liikmesriikide poolt. kuidas te seda vastuolu siin selgitaksite ning mida komisjon või parlament võiks teha selleks, et äh, seda äh, probleemi, mis on lihtsalt täielik tegevusetus kahtlustuste puhul, äh, kuidas parandada. suur aitäh, härra Luuke ja härra Volinik, teile sõna. mul on hea tõdeda, et nii alati see ei ole, et me, me oleme ka nõus omavahel me oleme nõus, äh, et äh, maksudest kõrvalehoidmise ning maksustamise vältimise vastu tuleb võidelda, selles pole vähimatki kahtlust. ma arvan, et kõik fraktsioonid on sellega päri ja oleme päri äh, sellega, et oleme siin selleks, et kaitsta Euroopat, mida mõned kritiseerivad, aga Euroopa on selles valdkonnas mitte ainult hädavajalik, vaid ka kasulik. see peaks olema üks osa Euroopa narratiivist, mida me peame edastama oma kodanikele sellepärast et see näitab Euroopa väärtust. Te tõstatate tõelise probleemi, millele on vaja tõelist vastust. enne kui olin Euroopa ka-, kui sain volinikuks, olin oma koduriigi finantsminister ja ambitsioonikatel äh, programmidel maksudest kõrvalehoidmise, maksustamise vältimise osas on mitmeid põhjuseid, poliitilisi, majanduslikke, eelarvelisi, sellepärast et äh, sellega saab äh, eelarve puudujääki korvata ning maksutulu suurendada. Prantsusmaa puhul ma arvan, et igal aastal, ma ei ole enam selles olukorras muidugi, aga selles ametis, igal aastal Äh, selliste programmidega kogutakse kaks miljardit äh, eurot. igal juhul tuleb tööd teha, koostööd ka liikmesriikidega, selleks, et kui on vaja luua haldussuutlikkust või parandada seda, selleks, et äh, see võitlus, mida peetakse kogu aeg, oleks veelgi tõhusam meil on plaanis workshop äh, maksutemaatika osas. meil on infotehnoloogia instrumendid plaanis. uurime tehnoloogilisi võimalusi, mis on väga olulised selleks, et selliseid juhtumeid uurida. aga olen täielikult nõus teiega. liikmesriikidele tuleb saata sõnum, et see on nende kohustus, aga see on ka nende huvides, et äh, see haldussuutlikkus äh, suureneks ja paremini võideldaks maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu. ning seda sõnumit annan ma edasi rõõmuga. suur tänu! ma kujutan ette, et komisjonil on olemas äh, arved arvud selle kohta, kuidas on käitunud liikmesriikide ametivõimud ja palume neid arve. Äh, Malta Ruiz, palun järgnevalt ALDE nimel. Muchas gracias, presidente eh,. Señor Moscovici, a mí me alegra. suur tänu, härra Moscovici. mul on väga hea meel, et äh, sada viiskümmend miljardit eurot äh, ei ole vältimatu ja äh, maksutastamise vältimine äh, Äh, on ülbe tegevus ning loomulikult vaja on vaja tõhusat äh, tegutsemist selle vastu. sõltumatud dokumendid, Panama dokumentide leke tõi päevavalgusele äh, mitmed ettevõtted ka Bitnetsi saartel sõltumatutel territooriumitel, te mainisite kolmekümmend kolm võimalikku territooriumi, kas ei võiks siin äh, Aki kommenteeri kohe sellistele territooriumitele rakendada? või millised on teie võimalused, pädevused? me peame midagi ette võtma. ja inimesed tunnevad muret äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi pärast mõningad äh, põhjused on äh, mõistetavad, mõned aga mitte. Äh, rääkige natuke nendest põhjustest. Frau Kollegin. suur tänu teile, proua kolleeg, härra volinik, palun. Diesmal haben Sie etwas mehr Zeit. natuke rohkem aega selleks korraks. J'ai un peu plus de temps, mais la, la réponse est finalement aega on küll rohkem, aga tegelikult vastus on väga lihtne. tegemist on olukorraga, millel on nii-öelda kaks haru me võime rääkida territooriumitest, mis on Euroopa Liidust väljaspool. ja sellisel juhul tuleb äh, listing menetlust rakendada, me paneme selle paika. ja me tahaksime, et ajakavast peetaks kinni ning ambitsioonid äh, realiseeruksid. olen praeguste saavutustega päris rahul olen optimistlik ning usun, et esimene Euroopa-ülene nimekiri maksuparadiisidest ning sanktsioonid on selle aasta lõpuks paigas. ja teine võimalus on siis territooriumid, mis on Euroopa Liidu sees, kuid millel võib olla eristaatus. ja sellisel juhul rakendub meie ühine õigus, acquis communautaire, olukord võib-olla ei ole nii lihtne, kui paistab mõnikord, sellepärast et üks või teine riik, üks, üks riik lahkub Euroopa Liidust ning see muudab olukorra segasemaks ning seda tuleb kõik ühiselt analüüsida. vahendajad nendel territooriumitel on aga igal juhul meie ettepanekuga hõlmatud. see on väga oluline. ja me ei tahaks, et äh, selliseid jurisdiktsioone ära kasutataks. Miguel Urban Crespo, bitte. Miguel Urban Crespo, palun, järgmisena kuue nimel. suur tänu, lugupeetud esimees. suur tänu, volinik, eile mõningad pangajuhid BNP Paribast ja Santander pangast äh, vahistati sellepärast, et nad olid aidanud ettevõtteid sportlasi, poliitikuid äh, raha pesta ning äh, see näitab, et äh, olgu tegemist siis vahendajate ja maksunõunike juristidega või kellega iganes, siis neid kasutatakse selleks, et rikkust koguda ning maksudest kõrvale hoiduda ka teisi kahjulikke maksutavasid äh, teostatakse just nimelt selliste vahendajate kaudu. Te ütlesite, et kavatsete võtta meetmeid selleks, et selliseid kahjulikke maksutavasid äh, vältida, kas tegemist on kosmeetiliste muudatustega või tegemist on äh, sisuliste muudatustega. ütlesite, et kahjulike maksutavade pärast tunnevad muret ka kodanikud. kodanikud ei usu komisjoni. sellisesse komisjoni, mis on lubanud selliseid äh, tavasid nagu äh, härra Junckeri tavad äh, pärast Panama lekkeid ja kolmandast taksi näited samuti on usaldus kadunud. milliseid meetmeid kavatsete konkreetselt rakendada vahendajatele, milliseid sanktsioone? kas nende litsentsid võetakse ära, see võiks olla näiteks üks võimalik sanktsioon sellised tegevused on sageli piiriülesed, kas teie arvate, et äh, siin peaks olema järelevalveõigus äh, Euroopa ametivõimudel või Euroopa liikmesriikidel? lõpetuseks, äh, kas te olete kaheldavate tavade raportiga rahul või kavatsete nende tavade kohta veel rohkem informatsiooni koguda. härra volinik, te ütlesite, et te kavatsete teha ettepaneku selles osas, nüüd tahetakse juba siis konkreetsetest sammudest kuulda. jah, kui direktiivi kohta veel ettepanekut ei ole tehtud kolle-, kolleegiumile, volinike kolleegiumile, siis ma ei saa siin üksikasjalikult asjadest rääkida aga vahendajate puhul me tegutsema asume sellepärast, et meie leiame, et tegemist on tõesti tähtsa teemavaldkonnaga ja olgu tegemist juriidilise valdkonnaga, maksu valdkonnaga, fiskaalvaldkonnaga, kõik, mis maksustamisest vältimist soodustab, vajab võitlust, meil on vaja täielist läbipaistvust ja ma edastan teile kõik detailid. aga mul on kolm printsiipi mida kasutame seda ettepanekut ette valmistades. meie ettepaneku eesmärgiks on käsitleda kõiki vahendajaid, mitte ainult mõningaid ametialasid. kõik ametid peavad olema hõlmatud vahendusvaldkonnas. siis kavatseme kõiki kanaleid takistada. ei ole mingisugust äh, lõplikku nimekirja, milliseid tavasid me tahame tõkestada. tegemist on juriidilise tehnilise küsimusega. Nemad kasutavad ära kõik võimalused piirideta, nii et meie vastus peab olema samasugune. nagu ma juba ütlesin, meie ettepanekus kavatseme hõlmata kõiki jurisdiktsioone. ja kui tegemist on kolmandate riikide vahendajatega, kes ei täida oma kohustusi, siis äh, tuleb seda arvesse võtta. selles suunas me töötame ja loomulikult sanktsioonide küsimus on ka õhus. suur tänu selle selgituse eest, see on tõesti väga kaugeleulatuv ettepanek ja täna ei saa selle kõikidest aspektidest rääkida, järgmisena Eva Jolie Roheliste fraktsiooni puhul suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra volinik, et liitusite täna meiega ma ootasin ehm, ja ootan jätkuvalt kannatamatult seda komisjonide vahendajate alast ettepanekut, me teame, milline nende roll on. Ehm, Panama lekete komisjon on ehm, nende rollile eelmisel nädalal oma dokumendis ka väga palju tähelepanu pööranud ja minu küsimus on, et kas teie ettepanekus on ette näha ka see, et nende puhul on võimalik kasutada ka karistusõigust, et kas nende puhul äh, saab neid tulevikus ka süüdi mõista finantskuritegudes. sellepärast, et kriminaalõigus kõikides liikmesriikides ei ole selles küsimuses veel päris täielik ja oleks kasulik liikmesriike sellest teavitada. edasi teie komisjon, äh, te väidate, et äh, on takistanud miljardi euro suundumist maksuparadiisidesse. Äh, kas te selgitaksite, kes soovis neid vahendeid sinna maksuparadiisidesse saata ja mismoodi te seda takistasite? suur tänu, aseesimees. sõna on härra volinikul kaks täiendavat küsimust teile. mis puudutab vahendajaid, on ülioluline, et äh, vahendajate, nõustajate definitsioon äh, kataks kõik need, äh, kes selliseid teenuseid pakuvad, kõik sellised professioonid. sellepärast, et vastasel juhul loome me augud seadusandlusesse juba alguses ja tekitame siis äh, sellega motivatsiooni äh, teatud vahendajatel teatud võtteid kasutada. nüüd äh, nende algatustele kohaselt, mida me oleme võtnud varem, näiteks maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses on komisjon alati toetanud pigem tugevat jõuseadusandlust, mitte nõr-, pehmet seadusandlust, mitte mingiste suuniste andmist, vaid ka äh, Ehm, konkreetseid sanktsioone ette nähtavat seadusandlust. Ehm, maksuparadiiside puhul on meil vaja rohkem läbipaistvust ja kõik ehm, maksuametid on teinud oma järeldused meie tööst. ja me ei näe praegu ette, et tuleb lisameetmeid, karistavaid meetmeid. nüüd äh, mis puudutab neid paljastusi, millele te viitasite, proua Jolie, ma pean tunnistama, et ma Le Soir ajalehte ise ei ole lugenud äh,, aga taustdokument mulle siin anti. me oleme pangandusjärelevalve ametilt nõudnud seda, et rohkem kontrollitaks ühenduse vahendite kasutamist. seda me oleme nõudnud Euroopa Liidu institutsioonidena ja ma kohtun regulaarselt ju äh, mõlema äh, institutsiooniga nii Euroopa Investeerimispanga kui ka Maailmapanga esindajatega ja me oleme vägagi võtnud vaatluse alla Euroopa vahendite kasutamise. me võitleme ju äh, maksupettuste ja finantskuritegude vastu, oleme selles võitluses esirinnas ja mina, äh, minu ambitsioon on täiesti selgelt, et me oleksime maailmas äh, esmaklass selles küsimuses. proua Jolie ei ole rahul minu vastusega, aga olge, uskuge mind, me, me saame selle võitlusega hakkama paremini kui teised. aga kui me tahame olla esmaklass, siis tuleb seda esmaklassilisust ka näidata komisjon, kes äh, on ju kaasatud Euroopa Investeerimispanga juhtimisse, on alati võtnud äh, selle seisukoha, et äh, on oluline see, et need territooriumid, kelleni jõuavad Euroopa vahendeid, lähtuksid ka usaldusväärsest finantsjuhtimistavast EFSI finantsmäärus on selle niimoodi sätestanud, aga ka ülejäänud seadusandlus, mis on suunatud meie välistegevusele. aga mul on hea meel, et te selle küsimuse esitasite, see andis mulle võimaluse öelda, et Euroopa Liidu institutsioonid on maksupettuste alases võitluses äh, väga selgelt endale võtnud moraalse ja poliitilise mm, kohustuse, aitäh! suur tänu, härra volinik! ja nüüd EFD frak-, EFTD fraktsiooni esindaja peaks saama järgmisena sõna, aga teda ei ole kohal. sellisel juhul saab ENF-i nimel sõna järgmisena Barbara Kappel. suur tänu, härra esimees, härra Moskovitši, härra volinik, suur tänu, et te meiega täna liitusite meie komisjonis. Eh, tahaksin esitada küsimusi kahes teemavaldkonnas, üks nendest eh, kõigepealt eh, maksuparadiisid ja mustad nimekirjad ja teine küsimus maksuõiglus Te ütlesite täna, et äh, selle aasta lõpuks need mustad nimekirjad maksuparadiisidest tulevad, äh, see olevat teie prioriteet ja väga oluline oleks seega, et ka ECOFIN võtaks vastu selle nimekirja, seda me kõik ju soovime, aga mul on jäänud äh, mulje, et see asi ju ei ole veel päris selge, et millise definitsiooni kohaselt ja millistest kriteeriumitest lähtuvalt need nimekirjad paika pannakse, OECD ja Euroopa Komisjoni kriteeriumid äh, äh, maksupiir, läbipaistvus, koostöö rahvusvahelisel tasandil ja koostöö ametivõimudega on üks kriteeriumid ja siis on veel nimekirju teistel institutsioonidel, kellel on kakskümmend viis punkti näiteks ühes paigas, mille, mis peaksid olema siis kriteeriumid. nüüd rahapesuvastane direktiiv, eelmisel nädalal Econis oli see arutelul, et kas Panama peaks olema nimekirjas või ei ja minu küsimus teile on, et kas on konkreetseid kriteeriume mille alusel hinnatakse siis neid riike või territooriume, kes sinna musta nimekirja kantakse. ja kas te arvate, et CPRC nimikiri on ka teile eeskujuks või ei? kas pööratakse tõestamiskohustus ümber, kas panna peab tõestama, et nad reeglitest kinni peavad ja nüüd maksuõiglus, äh, Malta eesistuja on oma dokumendis öelnud, et Ecofonis seitse, seitsmendal, kaheksandal aprillil esitati dokument selle kohta, kus räägitakse sellest, et meil on vaja tasakaalu viimas-, väga paljude maksuseadusandluse muudatuste vahel, mis on tulnud äh, siis ka otseselt äh, maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse läbi ja ähm, maksuõigluse vahel. ettevõtete jaoks on see loomulikult väga oluline teema ja Malta eesistujana tulevikus äh, tahab siis seda tasakaalu parandada väidetavalt. kuidas teie sellesse töödokumenti suhtute, mis on tulnud äh, Maltalt eesistujalt, kas see ei oleks mitte vastutöötav äh, äh ettevõtete tulumaksu, ühtse maksubaasu, vabandust, äh, küsimustes ja nii edasi? härra esimees ütleb, et seda dokumenti veel ei ole, aga eks siis, kui siis meieni jõuab, eks vaatame. härra volinik nüüd, palun. mis puudutab äh, nimekirja, praegu on viis ekspertide gruppi, kes äh, selle nimekirjaga tegelevad, umbes kolmkümmend inimest, äh, kes on üle vaadanud siis üheksakümmend kaks piirkonda ja me oleme valvsad, aga siiski optimistlikud, et see nimekiri kokku saab ja need kriteeriumid, millest me lähtume, on väga selged. kolme tüüpi kriteeriume, kõigepealt, kõigepealt TEPS kriteeriumid, siis see, mis puudutab läbipaistvust ja lõpetuseks äh, finantsaruandlus äh, kompromiss, mis on saavutatud nõukogus, on meie meelest vastuvõetav ja need kriteeriumid siis äh, aja jooksul peaksid muutuma järjest karmimaks. nüüd konkreetsemalt äh, rahapesu. proua Jourova ilmselt äh, saaks paremini vastata sellele küsimusele, aga komisjon üldiselt äh, on äh, loomulikult vägagi äh, teadlik äh, nendest probleemidest, mille on välja toonud parlament ja mille pärast nad muret tekitavad. väga paljud riigid ei ole kaetud ja sellest ma saan aru. me üritame leida parema viisi, kuidas jõuda selleni, et see ebavõrdsus kaoks. ja kolmas küsimus sellest äh, räägiti äh, Maltal mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel ja mul oli sellest võimalik rääkida ka Washingtonis oma äh, vastaspoolega. maksuõiglus ei ole võimalik, kui ei ole raamistikku, mis oleks stabiilne ja konkurentsivõimeline. õiguskindlus maksuküsimustes on ilmselt hea eesmärk, millest lähtuda stabiil, finantsstabiilsus, kui see kaob, siis äh, ma olen selles täiesti kindel, lõhub ka majanduse, aga ei ole mitte mingisugust vasturääkivust äh, õiguskindluse ja läbipaistvuse äh, eest võitlemisel. ma olen seda öelnud ka Maltale eesistujana väga selgelt välja, ma ütlen, et meie Äh, võitlus maksudest kõrvalehoidmise vastu peab olema meie tegevuse alus, äh, selle stabiilsuse looja. ja lisaks äh, sellele veel siis meie ettepanek ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasid CCCCB osas, ähm, see tagab ähm, <clears throat> pikemas perspektiivis selle stabiilsuse ja annab meile võimaluse võidelda finantskuritegude ja maksudest kõrvalehoidmise vastu stabiilsus ei peaks olema küll kindlasti mitte ähm, põhjus, mis tuuakse välja kui põhjus, äh, mil loobutakse ähm, maksudest kõrvalhoidmise vastasest võitlusest. Ludek Niedermayer saab järgmisena sõna Rahvaparteist. suur tänu, suur tänu, härra volinik, et meiega liitusite, kuivõrd aega on vähe, küsin ainult ühe küsimuse, aga enne selle küsimuse küsimust tahaksin rõhutada seda, et me võime olla üsna uhked äh, maksude valdkonnas tehtud edusammude üle see tuli selgelt välja, kui me käisime Ameerika Ühendriikides oma delegatsiooniga, vaatasime, milliseid edusamme on tehtud siinpool äh, lompi ja sealpool lompi. aga nüüd äh, FATKA kohta esitati küsimus äh,. jah, FATKA lä räägiti läbi liikmesriikide tasandil, aga ma paluksin siiski, et liikmesriikides te mandaadi saaksite või vähemalt võitleksite selle eest, et oleks võimalik ikkagi äh, vastastikkus tagada minu küsimus on väga lihtne. Äh, puudutab see tegelikult äh, proua Jourova ja teie portfelle. nimelt äh, tegelikult tulusaajad, nagu ma aru saan, selles osas on edasiarengut olnud, aga parlamendis ka tekkis arutelu äh, Ehm, aktsiaomandi eh, piirmäära osas parlament oli seisukohal, et praeguseks selleks piirmääraks on kakskümmend, kakskümmend viis protsenti, see tuleks allapoole tuua. mis te arvate sellest? Ehm, suur tänu ja suur tänu veel kord, et meiega liitusite. suur tänu, suur tänu, et see küsimus oli lihtne, aga, eh, vabandust, lühike, aga punkt oluline, härra volinik. suur tänu, härra Niedermeier, eh, selle Äh, tunnustuse avaldamise eest äh, seni tehtud töö osas ja ma tõesti arvan, et äh, meie koostöö on paljuski selle õnnestumise taga olnud. nüüd, mis puudutab FATCA-t, USA väliskontode maksustamisnõuete seadust, see peaks tooma lõpu pangasaladustele ja ma arvan, et see on kõige parem viis kuidas me saame tagada selle, et äh, läbipaistvus finantsinfo osas on äh, suurem. nagu ma hetk tagasi selgitasin, see seadusandlus on Euroopa Liidu tasandil juba vastu võetud, aga samas ka ülemaailmsel tasandil. Euroopa Komisjon kavatseb esitada raporti enne aastat kaks tuhat üheksateist selle süsteemi toimimise kohta ja selles kontekstis saame me siis äh, ka hinnangu anda sellele, et kas on vaja lisameetmeid. näiteks äh, nagu äh, trahvide tõstmine või jõustamine, kui osapooled ei täida oma kohustusi. praegu ei ole väga realistlik hakata rääkima mingisugusest mandaadist äh, Ameerika Ühendriikidega läbirääkimiste pidamiseks, sest praeguste kokkulepete kohaselt, mis on liikmesriikide vahel, leiab see teema ilmselt läbi selle vahendi kuidagi lahenduse, aga loomulikult vastastikku, see on meie jaoks üliline teema aga eh, tegelik kasusaajate küsimus, nagu te teate, sellele infole juurdepääs on väga oluline selleks, et eh, võidelda maksuotsuste ja maksudest kõrvalhoidmise vastu. komisjoni ettepanek eh, rahapesudirektiivi muutmiseks minu meelest selgitab ära selle küsimuse. nimelt Maksuametitel saab olema info tegelikule tegeliku kasusaaja infole läbi siseriiklike maksuregistrite äh, ja see info peaks siis liikuma ka Euroopa Liidu läbi, seega vastus jah. aga viimastel aruteludel on jäänud selline mulje, et kuivõrd Maksuametite juurdepääs keskandmebaasidele ei ole selgelt välja kirjutatud, võivad mõned liikmesriigid tõlgendada seda niimoodi, et seda ei nõutagi nendel juhtudel. kui võetakse selline väga kitsas äh, tõlgendus omaks, siis oleks võib-olla pigem parem keskenduda ähm, tak-, maksukoostööle piiri ähm, vahelisel tasandil seadusandlusele kui rahapesu seadusandluse läbi seda teha. niimoodi oleks võimalik äh, võib-olla täpsustada äh, ära ka need väga konkreetsed punktid, mis puudutavad äh, nii füüsilis-, mis puudutavad siis füüsilisi isikuid ja oluline ei oleks siis maksuresidentsus enam äh, Ehm, sest et eh, rahapesuregistrisse kantakse eh, maksukohuslase number ja maksuresidentsuse andme, andmed samuti. aga peame praegu ootama komisjoni, vabandust, nõukogu ja parlamendi järel, kes eh, ei ole läbirääkimisi veel lõpetanud. ootame ära need läbirääkimised ja siis vaatame üle, kas on põhjust teha uusi ettepanekuid. suur tänu, härra volinik. kella tuleb ka silmas pidada kell kümme kolmkümmend, oleks pidanud lõpetama, kui teil aega juhuslikult on natukene rohkem, siis äh, võiks äh, võib-olla kõik küsimused ära küsida veel jõuda. Emmanuel Morel. Oui, euh, merci, monsieur le commissaire. Pour... Suur tänu, lugupeetud volinik, äh, selle eest, et tulite siia ja selle, kogu selle tööst, mida teete maksuõiguse valdkonnas. tõstataksin veel kaks küsimust, millest juba on räägitud, aga ma tahaksin veel täpsustada mõningaid asju Äh, riigipõhine aruandlus ähm, ja me oleme sellest palju rääkinud, oleme rääkinud komisjoni lõppettepanekust, ähm, maksubaasist, äh, mis on Euroopa Liidust, siis äh, maksuparadiisi nimekirjast, kahesest lähenemisest Euroopa Parlament tahaks, et kõikide maksujurisdiktsioonide kohta oleks avalik aruandlus muidu jääb olukord siiski liiga ähmaseks, aga maksuparadiiside äh, nimekirja osas äh, te olete optimistlik, aga ettevaatlik. Äh, nõukogu, nagu me paraku teame, siiski üritab maksuparadiiside nimekirja natukene lammutada nullmaksumäära ei ole näiteks enam piisav kriteerium selleks, et maksuparadiiside nimekirja saada. võib-olla teie ei jaga minu arvamust, aga mul on tunne, et komisjon selles valdkonnas on äh, sama ambitsioonikas nagu Euroopa Parlament ja nõukogu siis samal ajal üritab äh, meie tööd lammutada. kuidas oleks, kui äh, aruandlusriikide lõikus kehtiks kõikide riikide kohta? igal pool ja äriühingute kohustuslikud maksumaksud on, maksud on äh, kaugemad, kaugenenud sellest, mida tegelikult makstakse. see on üks osa meie töörühma tööst ka. ja nii, nagu komisjon tahtis äh, switch over klauslit, kui ma ei mäleta, siis äh, maksudest kõrvalehoidmise direktiivi osas, kas siis võiksime me ehk selle äriühingu tulumaksubaasi küsimus, äh, nõuda samuti miinimummaksubaasi. Äh, me ei saa leppida sellega, et äh, hargmaised ettevõtted maksavad maksu ainult näiteks üks protsenti. ma arvan, et see häirib rahvast ja, ja parlamendiliikmeid. suur tänu, esimese küsimuse puhul anti mulle just praegu teada, et Suurbritannia pidevalt seisab selle eest, et erand kehtiks nende üle merepiirkondadele enne Brexitit ja pärast, nii et väga raskeks juhtumiks kujuneb see, aga volinik, palun, teil on sõna. Euh, Ühendkuningriigil on äh, väga positiivne ning proaktiivne roll maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise vastases võitluses maksuparas, paradiisid on need, kes äh, ei pea kinni meie äh, maksustandarditest. ja loomulikult me jääme väga ettevaatlikuks, väga äh, valvsaks. härra Morel, te esitasite mitmeid küsimusi tegelikult oma sõnavõtus kui ma ütlesin, et ma olen valvas, aga optimistlik, ettevaatlik, aga optimistlik, siis jah, äh, null äh, maksumäär ei ole kindlasti nimekirja panemise ainus äh, põhjus, aga kui jurisdiktsioon tegeleb kahjuliku offshoring uga, siis pannakse ta sõelumisse. ja seegi on üks osa meie maksudest kõrvalehoidumise ning maksustamise vältimise vallas tehtud tööst. ja tõesti, loodetavasti saame me nimekirjad paika ja see nimekirjade koostamise süsteem äh, kujuneb usaldusväärseks. mis puuru-, puudutab äh, aruandluse avalikustamist, siis jah, mina olen sellest ajast peale, kui ma komisjonis olen olnud, sellest ajast alates äh, olen ma alati toidanud läbipaistvat toetanud läbipaistvust. mõningaid kompromisse on Euroopa Parlament äh, kritiseerinud, aga mõningaid on, on olnud vastuvõetavad või liigsedki. liigume õiges suunas minu meelest ja Euroopa Parlamendi toetus on hädavajalik selles valdkonnas, seda võitlust pidad pidada ka tulevikus, jah, reservatsioone selles valdkonnas on palju ja, ja tõsiseid, nii et võitlus peab kestma. kui me räägime äriühingu ühtsest konsolideeritud tulumaksubaasist, siis äh, miinimummaksumäära äh, kehtestamine äh, ükskõik mis direktiivis kindlasti põrkub suurte, suure vastupanu vastu. selles pole vähimatki kahtlust. sellise maksumäära nimel hakata võitlema, ma arvan, tähendaks seda, et võitleme tuuleveskitega ning äh, kahjustame enda huve. ei saa olla nullmaksumäärt ega ebapiisavat maksumäära, see peaks olema piisav. meil oleks vaja tõ tõhusat maksumäära. ja komisjon ei saa, kui me oleme sellises olukorras, äh, teha tööd nagu suur tänu, suur tänu Nunja Meelo järgnevalt Rahvapartei vahel ja siis Raimond Finch, kes jäi hiljaks ja siis kaks äh, äh küsijat, äh, siis äh, tõmbame joone alla ja kui volinik on sellega päri. kaks. ma panen nüüd nimekirja kinni. Palun. Muito obrigado, Sr. Sr. Comissário. Eu vou ser eh, breve. Em primeiro lugar, eu gostava muito, sinceramente, de saber a opinião. Suur tänu. kõigepealt tahaksin teada, mida te arvate erinevad järelevalve Euroopa erinevates osades Küpros, Portugal äh,, Portugali saared äh, ja nii edasi. teiseks, meil on rahvusvaheline ärikeskus Madeiras äh, ja võlamäär on suur meil sada kolmkümmend kaks protsenti SKP-st. ja sotsiaaldemokraadid sel nädalal koostöös äh, vasakäärmuslastega tegid oma ettepaneku äh, riigivõla kohta. kolmkümmend üks protsenti äh, Portugali võlast peaks sellest lähtuvalt maksma öö, Euroopa maksumaksja ning ähm, tagasimakse perioodiks oleks viiekümne aasta asemel kuuskümmend aastat. tegemist on tähtsa teemaga minu riigi jaoks. suur tänu lühikese küsimuse eest ja volinik, palun. nüüd äh, Portugali ülemere piirkondade kohta. Äh, mis puudutab läbipaistvust, siis läbipaistvus on väga oluline me tahaksime läbipaistvust igal pool, äh, finantsandmete osas, maksuotsuste osas, äh, siis äh, riikidepõhise aruandluse osas siis käitumisjuhendi uurimuse vallas oleme võidelnud selle nimel, et äh, dokumentidele juurdepääs oleks märkimisväärselt sujuvam. Äh, mina tegelikult tahaksin, et äh, meil oleks läbipaistvuse revolutsioon, Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad võitlema selle nimel, aga meil on ühiskond, kus on uued tehnoloogiad ja see tähendab seda, et kas meil on ex ante läbipaistvus või ex post äh, läbipaistvus, äh, see oleks skandaal. nii et äh, meie komisjon, nii nagu teie komisjon Euroopa Parlamendis, võivad selles vallas koostööd teha. mis puudutab Portugali siseküsimust, siis see küsimus natukene on hoopis teistsugune kui äh, läbipaistvuse, äh, maksuvaldkonna läbipaistvuse. tunnen küll pisut äh, Portugali ähm, poliitikat, aga siiski. teeme loomulikult koostööd Portugali valitsusega, Portugali parlament loomulikult peab hoidma silma peal sellele, et eelarve puudujääk väheneb ning ma loodan, et see riik äh, kiiresti saaks äh, liigse puudujäägi menetluse lõpetatud ning ootab ees uus aeg Euroopa kohustuste valdkonnas ning sellest lähtudes me oma tööd teeme. aga võlaküsimus on märkimisväärselt delikaatsem. arutelud selles valdkonnas ei ole sugugi mitte kergete keelest debatti peame osa, kusagil mujal, ütleb esimees. nüüd Raimond Finch, palun, viimase kõnelejana kõnelejate nimekirjas ja siis vaba mikrofoni jaoks äh, veel kolm kõnelejat, äh, üks minut igale. Äh, ja siis lõpetame, volinik, suur aitäh, et olite valmis veel kauem siia jääma. härra Finch kõigepealt siis. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik. meie koda, nii nagu ka, ka komisjon on äh, sellise tegevuse vastu, mis on äh, Euroopa Liidu majanduslikku baasi õõnestanud. siin on räägitud FATCast, no mida teie arvate sellest, et FATCA võiks potentsiaalselt Euroopa Liidu õigusaktiks muutuda ja kas äh, komisjon kavatseb sellist õigusakti ette panna ja kas ähm, te teate, et väga paljud ettevõtted ei taha Ameerika klientidega midagi tegemist teha FATCA tõttu? kas äh, olete nõus, et Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtetel ei ole sellist äh, asja vaja? suur tänu, raske küsimus, volinik, palun. Euh, ma ei teagi, kuidas teile nüüd vastata. aga mul ei ole kaugeltki sellist tunne, et tunnet, et komisjon ja parlament oleksid äh, selliste algatuste vastu. kui siin on juttu sellest, et me peame kõigile tuletama meelde seda, et me kõik peame ausate ja heade maksumaksjatena tegutsema. ja Äh, seda, et mõned peavad käed taskusse panema ja aitama äh, võlamäära vähendada ja teised, kellel on äh, soodusmehhanismid ja paljud nõunikud, kes aitavad neil sellest kõrvale hiirida, siis jah, ma tahaksin, et meil oleks paigas reeglid, mis seda väldiksid aga ma arvan, et majandustegevuse, tõhus majandustegevus ning läbipaistvus, investeeringud ja läbipaistvus ei ole sugugi mitte vastuolus, meil on vaja toimivaid ettevõtteid, meil on vaja, et meie majandus oleks tugev ning konkurentsivõimeline. ja sellepärast see mehhanism, mida me kavandame, on mehhanism, mis ettevõtlust toetab, suurepärane näide sellest on äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas, mis on mehhanism, mis ühel ajal aitab kaasa ettevõtete koorma vähendamisele, aitab ettevõtete äh, elu lihtsamaks muuta ja samal ajal võidelda maksudest kõrvalehoidmise ning maksustamise vältimise vastu. tegemist on poliitilise sõnumiga minu poolt, aga me tahame, et komisjoni ettepanekuid toetatakse ning aidatakse veenda äh, Äh, liikmesriike, et selline ühtne maksubaas äh, kolme C-ga CCCTB on meie lahendus, ehkki tegutseme kahes faasis, loodetavasti jõuame lõpuni selle tööga. aga mis puudutab FATCat, nii nagu ma ütlesin, äh, TAK kaks direktiivi kohta mis selle eesmärgiks on äh, rohkem äh, läbipaistvust tuua. Ameerika seadus on, seal on oma ekstraterritoriaalne mõõde. me oleme üritanud kahepoolset kokkulepet sõlmida Ameerika Ühendriikidega ja ma arvan, et seda tuleb ka tulevikus äh, pidada parimaks lahenduseks Äh, suur tänu nüüd äh, kolm kõnelejat igale minut ja siis pärast teie vastust äh, paneme ka koosolekule punkti alla. Anna Komes, palun. tulen Portugalist, kommis-, volinik Moskovitši. troika tundis muret selle pärast, et umbes kakskümmend kaks miljardit eurot, veerand sellest summast, mida äh, meie programmile laenati, oli äh, kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani suunatud maksuparadiisidesse rahapesuks. Äh, parlament tunneb selle pärast muret, kas komisjon tunneb ka selle pärast muret? ja siis suur tänu selle käibemaksu info eest, meil on vaja rohkem informatsiooni veel selle kohta. ja kui Freeport Genfis, Singapuris ja Luksemburgis, kas need ka samuti valmistavad teil rahapesukeskustele muret? Bernt Lukka, palun. suur tänu teile, volinik aitäh, et olite sõbralikult äh, nõus äh, siin äh, edasi rääkida olulistel teemadel. ma arvan, et ka õigusliku aluse osas tulevikus artikkel sada kakskümmend viis alusel töötame edasi küsimus, millele te ei vastanud, mikspärast äh, liikmesriigid äh, kahtlustuste puhul liiga vähe panustavad ressurssi, et asju uurida? üks protsent äh, ainult saab uuritud neljakümnest tuhandest nelisada. liikmesriigid võivad ju öelda, et see asi ei tasu end ära, sest rohkem on vaja panustada sellisesse uurimistegevusse, kui sellest kasu saab küsimus, kas komisjon saaks meie jaoks, meie komisjoni jaoks liikmesriikidelt küsida seda asja? sellepärast et äh, siin peaks olema ka edu äh, kontroll, kui palju on lisamaksuvahendeid võimalik äh, saada, kui selliseid maksukuritegusid uurima hakatakse lähemalt. ja kui liikmesriikidelt seda kõike küsida niimoodi, et oleks teada, mis on panus, mis, milline on uurimiskäik ja kas see on, tasub ennast ära. suur aitäh, ütleb esimees ja nüüd Louis Michel üheks minutiks, palun. lugupeetud volinik, suur tänu. mina olin äh, komisjonis siis, äh, kui nägime esimest korda nii äh, suurt tahet, nagu teie seda üles näitate. mul on üks lihtne küsimus teile. kas teil on mingi hinnang selle kohta, Äh, kui suurel määral on tegemist äh, ebaseaduslike äh, maksuplaneerimisvõtetega ja palju on tegemist seaduslike maksuplaneerimisvõtetega. teiseks, kas teil on võimalik ühiselt määratleda täpselt maksude vältimist, maksude kõrvalehoidmist, agressiivset maksuplaneerimist ja nii edasi, kõik need mõisted, millest me räägime, me paneme neid sageli ühte patta, aga äh, tegelikult äh, neid peaks äh, õiguses siiski kasutama eraldi. suur tänu teile, härra Michel, ja nüüd äh, viimane vastuste ring, äh, härra volinik, palun D'abord, je veux, je veux répondre à Anna Gomez. Kõigepealt vastas Anna Gomes küsimus ei olnud tegelikult sugugi mitte ainult Portugali küsimus, kaugel sellest, ehkki ma tean ju küll, et proua Gomes tuleb Portugalist. jah, ma tõesti, me kõik jagame seda muret, teie komisjon jagab seda muret ja ka meie komisjon jagab seda muret. ka tolli valdkonnas tuleb tööd teha ja loomulikult see kuulub ka minu töövaldkonda, sellepärast et vastutan ka tollivaldkonna eest ja me tegeleme nende Freeport idega. ja siis TAK direktiiviga nõudsime statistilist infot, kvalitatiivset infot infovahetuse mõju kohta liikmesriikides. ja see info on nüüd avalikkusele kättesaadav. pisut possi-, pessimistlikud hinnangud, äh, ma sooviksin, et need oleksid optimistlikud. ja mis puudutab Louis Michel'i küsimust, suur tänu julgustavate sõnade eest kõigepealt meil ei ole praegusel hetkel hinnangut seaduslike ning ebaseaduslike tavade kohta. töö on alanud, loodetavasti saame teiega infot jagada ning eh, seda siis, kui me vahendajate kohta ettepaneku teeme. agressiivne maksude planeerimine, maksustamise vältimine, maksudest kõrvalehoidumine. maksupettused tähendab, maksupettus tähendab seda ja maksustam-, maksudest kõrvalehoidmine, et äh, hiilitakse seadusest kõrvale. rikutakse õigust agressiivne maksuplaneerimine, maksude planeerimine tähendab seda, et kasutatakse ära olemasolevaid mehhanisme selleks, et ettevõtted, hargmaised ettevõtted, aga mitte ainult, saaksid võimalikult vähe maksu maksta, maksta maksu isegi liiga vähe. nii et maksudest kõrvalehoidmise ja maksuse, maksustamise vältimise vastane võitlus tähendab seda, et me võitleme kõige selle vastu, mis õõnestab meie maksubaasi, kasumi nihutamine sealhulgas. ja ma ei saa ühe minuti jooksul sellisele küsimusele väga täpset vastust anda, eks ma siis äh, hiljem täpsustan neid asju veel. suur tänu teile, volinik, ma tahaksin tänada meie komisjoni nimel teid selle eest, et te olite valmis äh, kuusteist minutit äh, meie juures kauem olema ja küsimusele vastama. meil on selline mulje jäänud, et meil on veendunud liitlane teie näol maksupettuste vastases võitluses, rahapesuvastases võitluses ja maksualase õigluse alal see on suurepärane ja saan ainult toonitada nende kolleegide sõnavõtte, kes seda ütlesid. alguses rääkisite dokumentidele ligipääsust üht-teist. koordinaatorite kohtumisel, mis kohe algab, räägime seda asja edasi. ja ütlesite, et olete valmis meie komisjoni ette veel kord tulema, kui olete teinud uurijate äh, ettepaneku. suur aitäh teile ja soovime teile mm, head töö jätku sellega meie praegune koosolek lõpeb, viis minutit teeme pausi ja siis läheme edasi koordinaatorite koosolekuga, mis on kinnine koosolek. ja palun kõiki neid, kes asjasse ei puutu selle aja jooksul saalist lahkuda. suur tänu!